härrad, läheme nüüd käesoleva nädala päevakorra juurde. esimeste konverents võttis vastu päevakorra lõpliku projekti, see on teile laiali jagatud, muutmisettepanekuid ei ole esitatud, palun, härra Posselt. mikrofoniga, palun suur tänu, härra president. väliskomisjonis oleme me juba kuid valmistanud ette väga olulisi laienemisraporteid. Need puudutavad ka Serbiat ja Kosovot ja need on nüüd kolmapäeva pärastlõunal päevakorras diplomaadid, ajakirjanikud on tulnud äh, ekstra selleks kohale ja neljapäeva pärastlõunal nüüd ilma, et fraktsioone oleks informeeritud, võeti esimeste konverentsi poolt see teema maha, sellepärast et äh, idamaade basaari põhimõttest äh, lähtuvalt tegid fraktsioonide esimehed ettepaneku, et paneme siia sisse Egiptuse, Ukraina ja mis kõik veel ja laienemisraportid on nüüd lükatud aprilli ja ma tahaksin siinkohal protesteerida sellise käitumisviisi vastu ja tahaksin üles kutsuda esimeste konverentsi töötama tulevikus tõsimeelselt. härra Posselt, pikaajalise esimeste konverentsil osalejana tahaksime öelda, et ärge solvake siin ähm, idamaade basaari oli mitmesuguseid äh, tõsiseid põhjuseid, miks päevakorda sellisel viisil muudeti. ma ei saa ja ma ei taha nendesse põhjustesse siin nüüd laskuda, aga igal juhul teie poolt mainitud raportid on lükatud järgmisesse täiskogu nädalasse. igal juhul võtame teie protesti teadmiseks. kas on veel märkusi äh, tänase päevakorra kohta ja palun? Like propose mina tahaksin välja pakkuda, et Serbia ja Kosovo laienemisraportid äh, lükatakse edasi mitte aprilli kaks tuhat kolmteist, vaid aprilli aastasse kolm tuhat. austatud kolleeg Teie ettepaneku ajaline mõõde on suhteliselt äh, suur, aga te oleksite pidanud esitama selle ettepaneku enne kella nelja, nii et mõlemad ajaplaanid on täiesti ebarealistlikud. palun, härra Odi. aitäh ma ei kõhklesin, kas võtta sõna, sest ma olen nii palju juba sel teemal rääkinud kolmapäeval räägime me ülemkogust, järgmisest ülekogust ja räägime ka seitsmenda ja kaheksanda veebruari ülemkogu tulemustest, kas äh, president Trump või oli kutsutud, äh, kui ta kutsuti, kas siis tema keeldus äh, tulemast. kolmapäeval oleks siiski olnud vägagi asjakohane, et ta viibiks parlamendis aru, arutelul, mis puudutab seitsmenda, kaheksanda mm, veebruari ülemkogu järeldusi, nii et tahtsin avaldada kahetsust, et ta siia ei tule ja tahtsin küsida, kas me ei ole teda kutsunud või tema keeldub tulemast, aitäh. austatud äh, kolleeg Odi, meil oli avatud esimeste konverents kus äh, härra Van Rompuy tutvustas ülemkogu tulemusi kohe pärast ülemkogu toimumist. ma ei tea, kas arutelud äh, kolmapäeval oleks veel mingisugust muud infot äh, pakkunud kui avatud esimeeste konverents. lisaks sellele tahaksin ma öelda, et loomulikult nõukogu eesistuja ka käsitleb äh, ülemkogul mainitud teemasid. ma suhtlen härra Van äh, Rompuyga loomulikult äh, mainitud teemadel ja ma tean, kuivõrd aktiivselt teie soovite härra Van Rompuy siin näha, aga te olete oma võitluses suhteliselt üksi. kas on veel küsimusi seoses päevakorraga, ei ole? suur tänu siis läheme ühise arutelu juurde ja teemaks on rahvusvaheline naistepäev ja palun, härra Keller. Sie müssen ein Mikrofon nehmen, Herr Kollege. ja mikrofoniga, palun. ma tahaksin äh, kurta, et äh, praegu teeb äh, Euroopa Parlament liiga minu enda emakeelele, iiri keelele, kuus aastat on see olukord juba kestnud, parlamendil on veebileht kahekümne kahes keeles ja üks keel ei ole sellel veebilehel kajastatud olgugi, et äh, ministrite nõukogu ja ka komisjoni äh, töökeeldeks see on, nii et tegemist on diskrimineerimisega. härra Keller, praeguse arutelu raames ei saa te seda teemat tõstatada, te ei saa lihtsalt sõna võtta teemal, mis ei ole päevakorras. see teema ei ole päevakorras. Te võite minuga rääkida kodulehest, ma kuulan teid ära, me kindlasti leiame lahenduse, aga praegu on meil teemaks siiski rahvusvaheline naistepäev ja sõna saab proua Morin Chartier, palun. kus on proua Morin Chartier? aitäh, härra president tahaksin äh, kõigepealt äh, tervitada proua Vivian Redingit, äh, komisjoni asepresidenti ja tervitada mitte